oluliste äh, sadamate asukohariigiks. suur tänu! tänan, härra Mavrojanis, arutelu on käesolevaga lõppenud ja mul on äh, mõned teadaanded, Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraadid on esitanud äh, taotlusi liikmete nimetamiseks delegatsioonidesse ja komisjonidesse nimekiri avaldatakse protokollis ja kui vastuväiteid ei ole istungi protokollile, siis need ametisse nimetamised on kinnitatud. edasi nõukogu ja kõrge esindaja nimel avaldus äh, olukorrast Egiptuses ja sõna saab härra Mavrojanis härra juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. esimest korda üleüldse on olnud Egiptuse inimestel võimalik näidata oma tahet vabadel ja rahumeelsetel valimistel valida see inimene, kes vastaks nende ootustele. kahekümne viienda juuni Välisasjade Nõukogu on valimisprotsessi rahumeelsust rõhutanud ning see, need valimised on demokraatlikus siirdes olnud väga olulised Egiptuse jaoks. lisaks äh, härra Barroso, Catherine Ashton ning teised Euroopa liidrid õnnitlesid uut presidenti äh, selles äh, väga muljetavaldama äh, ajaloolise muutuse eest äh,. valimisvaatlusmissioon ning äh, vabaühendused Liit ei ole teatanud äh, süsteemsetest äh, valimisrikkumistest, mis oleksid võinud valimistulemusi mõjutada. Euroopa Liidu delegatsioon mängis väga olulist äh, ja vajalikku rolli selleks, et koordineerida ja vaadelda rahvusvaheliselt valimisi Kairos. on ülioluline, et president Morsi juhtimisel saaksid Egiptused inimesed äh, hüveks demokraatlikud õigused, täielikud vabadused ning et aktiivne äh, kodanikuühiskond äh, saaks õitseda Egiptuses. me tervitame kõiki neid avaldusi, mida president Morsi ning Egiptuse ametivõimud on teinud selleks, et Egiptus hoiab kinni oma lubadustest, rahvusvahelistest kokkulepetest meie ühises äh, naabruskonnas äh, julgeoleku tagamine on Egiptuse ning Euroopa Liidu eesmärk. rahuleping Iisraeliga mängib äh, väga olulist rolli selles. relvajõudude ülemnõukogu on öelnud, et lepingud jäävad jõusse ning rõhutanud, et uus Egiptuse valitsus hoiab põhimõtetest kinni. me oleme ka kindlad, et uued Egiptuse ametivõimud mängivad väga konstruktiivset rolli äh, väljakutsete ees, mis regioonis seisavad, sealhulgas ka äh, Palestiina äh, lepitusprotsessis. nii et siire jätkub. jätkusuutliku demokraatia tee, mis kõikide Egiptuse inimeste rahuloluks toimiks, on veel pikk, aga tagasipöördumist sellel teel ei ole. Äh, konstitutsiooniline deklaratsioon seitsmeteistkümnendal juunil äh, ülemkogu poolt äh, ettekantuna näitas, et kogu parlamendi alamkoda tuleb laiali saata, need tendentsid on murettekitavad, selle dekreediga äh, Äh, on võtnud äh, sõjaväeline juhtkond üle äh, seaduslooja võimu ning õõnestab tegelikult demokraatlikult valitud presidendi võimu. kahekümne viienda juuni Välisasjade Nõukogu väljendas tõsist muret sellistele, selliste tendentside pärast. kõrge esindaja Lady Ashton on tihedaste suhetes Egiptuse ametivõimudega kõik parteid peavad leidma lahenduse, mis lubab võimu üleandmist demokraatlikult vaba, vabalt valitud äh, tsiviiljuhtkonnale nii kiiresti kui võimalik. selles kontekstis äh, president Morsi äh, otsus määrata kõikide inimeste esindaja Egiptuses on väga tervitatav nähtus. see saab oluliselt panustada rahvusvahelise, rahvusliku konsensuse tekkele, mis on vajalik selles väga delikaatses siirdeperioodis. järgnevad kuud mõjutavad väga oluliselt seda, kuidas Egiptuse tulevik vermitakse, kuidas uus põhiseadus saab olema ning äh, kuidas äh, uued valimised korraldatakse. kesksed äh, demokraatliku siirde pidepunktid on tagada, et kõik saavad osaleda sotsiaalses ja poliitilises elus ilma kartmata äh, hoolimata oma poliitilisest äh, tõekspidamisteks, usulistest või sugulistest, ähm, soolistest ähm, äh, aspektidest. uus põhiseadus on väga oluline sellepärast, et see peab olema konsensusel põhinev ning see peab olema väga oluline kõikide kodanike jaoks, seetõttu me ootame, et uus põhiseadus kõigepealt kaitseb inimõigusi ning põhivabadusi eh, kõikide kodanike tarvis eh, Egiptuses, teiseks loodame seda, et eh, põhiseaduse järgi liiguvad armee ning politsei tsiviilkontrolli alla ning kolmandaks, et põhiseadus garanteerib kohtuvõimu erapooletuse Egiptusse saab äh, loota Euroopa Liidu tugevale toele äh, selles keerulises äh, poliitilises ja sotsiaalmajanduslikus kontekstis. ülesandeid on palju lahendada ning me ootame väga viljakat töölist suhet uue presidendiga ja tulevikuvalitsusega selleks, et tugevdada meie kahepoolseid suhteid. selleks, et seda teha, on formaalsed dialoogid tuleb taastada formaalsed dialoogid Euroopa Liidu ja Egiptuse vahel nii kiiresti kui võimalik. üks meie prioriteete on uue tegevuskava loomine, mis kajastab neid eesmärke, mis uuel naabruspoliitikal on, nii nagu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teatistes märtsis ja mais kirja pandi rakkerühma mm, kohtumine Egiptuse küsimuses äh, selle aasta augustis äh, näitab, et Euroopa Liit on pühendunud äh, Egiptuse demokraatlikule siirdele. kõrge esindaja töötab koos Euroopa Parlamendiga selleks, et rakkerühma töösse saaks konstruktiivne panus antud vastutus Egiptuse eh, demokraatliku siirde üle tulevikus saab olema Egiptuse enda kätes. ja Euroopa Liit aga jätkab eh, kõik tegemaks seda, seda, et eh, Egiptus saaks selle suurepärase tulemuseni jõuda, aitäh! suur tänu, härra Mavrojanis ja nüüd kõnelejad fraktsioonide nimel, kõigepealt härra Pütering, kolm minutit tänan, juhataja. Egiptuses valitisse, valiti ametisse president äh, õiglastel valimistel, see on väga tervitatav ja väga märkimisväärne edusamm. rahvapartei fraktsioon soovib Egiptuse uuele presidendile Mohammed Morsile kõige head ja me loodame, et meie vahel areneb hea koostöö. uue presidendi esimesed sõnavõtud on väga julgustavad ta võttis sõna seoses oma tööga vähemuste, kopti kristlaste osas ja see, mida tema ütles, peaks olema eeskujuks äh, Araabia maailmale. härra Morsi kujutab lausa ette, et äh, kopt võiks olla tema asepresident ja see on äh, väga erinev sellest, mida on öelnud teised äh, Araabia riikide esindajad, näiteks Saudi Araabia suur mufti ütles äh, järgmist, millele ei ole millegipärast eriti palju tähelepanu pööratud maailmas. ta ütles, et Araabia poolsaarel tuleks kõik kirikud hävitada ja uusi ei tuleks sinna esitada, ehitada. ja kui nüüd Egiptuses minnakse teist teed, kui äh, saavutatakse poliitika ja religiooni leppimine, siis äh, oleks äh, näiteks selle kohta, et islami usk ja riik on omavahel toimivad. kristlasena tahaksin ma öelda, et ei saa lubada kristlikku poliitikat ei saa lubada ka islamistlikku äh, poliitikat, aga me saame toetada islami päritolu ja islami taustaga poliitikuid. on hea, et äh, Morsi äh, toetab Camp Davidi lepingut, mis sõlmiti tolleaegse president Sadati poolt ja oleks kena, kui härra Mavrojannis mind ka kuulaks ja palun see osa mu kõneajast äh, nüüd äh, maha võtta. ma loodan, et äh, Iisrael teeb omalt poolt kõik selleks, et saavutatakse kahe riigi lahendus ja lõpetatakse asunduste poliitika lõpetuseks kodanike ühiskond ei saa Egiptuses äh, vabalt äh, areneda. valitsusvälised organisatsioonid, ka Konrad Adenaueri fond äh, on nüüd uurimise all illegaalse tegevuse tõttu. Need uurimisprotsessid ja uurimismenetlused jätkuvad, me kutsume üles Egiptuse ametiasutusi neid uurimisi lõpetama, me kutsume Egiptust toetama kodanikuühiskonna organisatsioone, nii et ka kodanikuühiskond saaks Egiptuses anda oma panuse demokraatia ja vabaduse arengusse. suur tänu, äh, Pöttering, järgmisena kolleeg äh, Pantseri, kaks minutit. suur tänu, president. ametlik teade, et äh, härra Morsi on valitud ametisse, on tervitatav tegemist on esimese sammuga Egiptuse poliitilises arengus, aga midagi veel kindlana võtta ei või. kaks korda arutati asja konstitutsioonikohtus, esimene kord öeldi et ähm, härra Safiki äh, valimistulemus ei olnud õige ja teinekord öeldi, et äh, valimisseadus ei kehti. ja lasti lahti äh, konstitutsiooniline assamblee. relvajõud haaravad võimu ja on väga aktiivsed uue konstitutsiooni väljatöötamisel. härra Morsi on saatnud välja sõnumi, et vaja on leppimist e, Egiptuse ühiskonnas ja sellepärast on ta öelnud ka, et vaja on kinni pidada e, rahvusvahelistest lepingutest, aga vaatame, kas ta käib ka oma sõnade järgi, sest e, kui tõepoolest saabub stabiilsus, siis president võib alustada sellist eh, stabiilsusfaasi Egiptuses, kus alust-, alustatakse inimõigusi ja demokraatiat. Eh, niimoodi saab tugevneda ka eh, majandusolukord, finantspositsioon. kahtlemata Euroopa Liidul on oma roll, üks asi on see rakkerühm, mis Egiptuse suunal tegutseb me eh, peaksime presidenti julgustama tugevdama eh, kahepoolseid sudemeid, eh, sidemeid, pidama kinni demokraatlikest põhimõtetest ja jätkama poliitilist ja majanduslikku üleminekut riigis. proua Šake, kaks minutit. suur tänu. Egiptuse inimesed on koos meiega eh, eh, tähistanud seda, et esmakordselt valiti nendel demokraatlikul menetlusel president. relvajõudude ülemkogu saatis eh, laiali parlamendi ja on võtnud endale nii täitevsaatma kui seadusandja võimu. me saame aru, et egiptlastel on käia pikk tee, enne kui maa muutub demokraatlikuks demokraatlik ja ole, olulised elemendid eh, nagu võimude lahusus eh,, see ei kehti praegusel hetkel Euroopas või Egiptuses. Egiptus on praegu eh, relvajõudude valitseda. me peame nõudma, et paljud inimesed eh, on ikkagi veel, et lastakse lahti vanglas, see on täiesti vastuvõtmatu. Eh, inimestel on vaja korralik korralikult läbi viidud kohut või nad tuleb lahti lasta. tuleb lõpetada igasugune inimõiguste rikkumine. E, proua Ashton peaks pidama sidemeid egiptlastega selleks, et peetaks kinni inimõigustest ning parlamendivalimised peavad olema vabad, et tõepoolest valitaks inimesed, kes esindavad rahvast. meie e, ei ole praegu härra Morsi suhtes kriitilised, me vaatame, mida ta teeb. me loodame, et ta austab inimõigusi, eriti naiste õigusi. me otsustame kõikide uute võimule tulijate üle Egiptuses nende tegevuste järgi eh, ning eh, eh, üleminekuperiood Eh, on oluline, et minda üle repressioonidelt vabadusele. suur tänu, proua Šaake. ja nüüd Benara Batu kaks minutit. suur tänu, president. kahe tuhande esimese aasta, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta veebruaris, veebruarist peale on relvajõud võtnud vastu mitmesuguseid seadusi, see on väga murettekitav. nüüd härra Morsi valiti presidendiks, aga naised on endiselt väga raskes olukorras. näiteks eh, naistel ei olnud varem võimalust eh, lahutada. aga eh, naisi tuleb kuulata, nende hääl peab saama kuuldavaks ilma eh, naiste häält kuulda võtmata ei ole võimalik demokraatlikke ümberkujundusi Egiptuses läbi viia, sest eh, tegelikult eh, seda üleminekut ootasid ja toetasid miljonid nii naised kui eh, mehed Egiptuses, nad tahtsid, et oleks eh, uus valitsus, et tunnustataks inimesi võrdsetena, et toimuksid muutused majanduses ja poliitikas. naistevastane vägivald peab lõppema ning me peame toetama neid õigustatud ootusi. proua Ashton peab aitama egiptlasi eh, demokraatia teele. ja nüüd katkestatakse kõnelejat. ja eh, vabandatakse härra Benarbatu eest, sellepärast et tema kõneaeg lõppes. Eh, juhataja ütleb, et ma püüdsin öelda teile, et te räägiksite aeglasemalt, sest et teie kõne oli liiga kiire, tõlgid ei jõudnud järgi. aga teie olite Eh, niivõrd hõivatud, et ei pannud midagi tähele, härra Tänak. Eh, härra Mursi on nüüd esimene demokraatlikult valitud president ja demokraatlikud valimised on suureks tammuks edasi. Eh, aga vaja on pidada ka kinni kahest lubadusest, kõigepealt selleks, et peetakse kinni rahuleppest Iisraeliga ja et Eh, toetatakse kahe, eh, kahe riigi lahendust. teine asi on see, et tuleb kaitsta eh, mittemoslemeid järe-, tagakiusamise eest kristlased ja naised peavad olema hõlmatud uues valitsuses. moslemi vennaskond tahaks praegu viia sisse Saudi tüüpi šaria seadused konstitutsiooni ja see oleks eh, suureks õnnetuseks, see viiks Euro Egiptuse majanduse lagunemiseni, sest et kristlased lahkuksid riigist. suur tänu, härra Tenok. ja nüüd mm, proua Matias. Eh, suur tänu, president. uus Egiptuse president Eh, kes valiti pärast eh, Mubaraki režiimi kokkukukkumist, on väga hea uudis, aga ärgem siis eh, ennast ka petkem, ega üleminekuperiood Egiptuses ei ole lõppenud, parlament saadeti laiali paar päeva enne presidendivalimisi ja see on väga murettekitav relvajõudude ülemkogu koondab enda kätte võimu ja see on tõesti asi, mis läheb liiga kaugele uus president peaks omama seda võimu ja tema peab eh, hoolitsema selle eest, et uus konstitutsioon kokku saaks. asi on tõesti väga murettekitatav, sest eh, egiptlased on relvajõudude võimu all, see tähendab tagasipöördumist endise juurde. Egiptuse rahvas peab midagi ette võtma selles osas kuid meie peame eh, toetama kõiki meetmeid, et taastataks demokraatlik legitiimsus parlamendi suhtes. tänu, proua Matias ja nüüd härra Pelder. suur tänu, president. minu kontaktid egiptlase kristlastega ja mul oli see kontakt möödunud õhtul, lubavad öelda, et praegune olukord teeb neid ülimurelikuks Äh, need äh, žestid, mida äh, Mohamedi vennaskonna esindaja härra Mursi on teinud, ei ole nende muret leevendanud. Mubaraki režiimi langemise ajast on on eh, moslemi vennaskond vähemalt kolm korda oma sõna murdnud ning ma kutsuksin üles proua Ashtonit pöörama tähelepanu sellele, kuivõrd oluline on side kristlaste vähemustega. teine punkt, mida ma tahaksin eh, paluda, et proua Ashton teeks, on seotud on eh, seotud rahulepinguga Iisraeliga e. Egiptuse režiim ja juhtkond ja juhtkond ei tohi eh, kahjustada Iisraeli olukorda Siinai poolsaarel. härra Obermeier. paljud Egiptuse kristlased e, kardavad, et e, uus valitud e, president härra Morsi, kes esindab moslemi vennaskonda, muudab riigi põrguks. kopte on äh, Egiptuses äh, umbes kümme miljonit, kõik ei julge ka oma usku avaldada. Nad äh, tunnevad ennast islami ühiskonnas täiesti õigusetuna. ja nüüd on saanud islamist lausa riik, kui varem seal islamismi vastu võideldi. nii et me peame hoidma silma peal kristlaste olukorra arengul ja toetusrahad Egiptusele peavad sõltuma ka kristlaste olukorrast Egiptuses. tänan, härra Obermeier ja nüüd järgmised kõnelejad, härra Milan Mon kõigepealt. tänan, juhataja mul on hea meel, et äh, viimased presidendivalimised Egiptuses toimusid äh, suurte probleemideta, aga selge on see, et need valimised ja need otsused, mis võeti vastu relvajõudude ülemkogu poolt äh, paar päeva enne valimisi, näitavad võimu polariseerumist Egiptuses, meil on nüüd tegemist kahe võimukeskusega me peame olema dialoogis äh, mõlemaga ja tagama korraliku üleminekut äh, demokraatlikku normaalsusesse. mul on hea meel, et äh, varsti moodustatakse valitsus ning et see saab olema laiapõhjaline valitsus, kus on esindatud Egiptuse pluralistliku osa, ühiskonna osad. ma olen arvamusel, et äh, me peame toetama mitmeparteilist demokraatlikku süsteemi ja kindlasti tuleb toonitada kristliku vähemuste õiguste austamist, neid ei tohi mitte mingil juhul diskrimineerida. Egiptus on väga oluline riik Araabia maailmas ja oma piirkonnas ja see, mis toimub Egiptuses, mõjutab äh, kogu piirkonda, paljud kolleegid, äh, härra Pöttering ütlesid, et Egiptus võiks olla eeskujuks nii et äh, poliitikud Egiptuses peavad teadma, kuivõrd olulised on need poliitilised otsused, mis nad vastu võtavad ja kuivõrd need otsused mõjutavad kogu piirkonda. tuleb austada kehtivaid rahvusvahelisi lepinguid. Euroopa Liit peab osalema Egiptuse arenguprotsessides, kuna on tegemist olulise Vahemereäärse ja Lähis-Ida riigiga, me peame tegema kõik äh, endast oleneva, et meie õigusi ja väärtusi ei kitsendataks. ma tahaksin väljendada oma solidaarsust Konrad Adenaueri fondiga, juba kuid on nad väga raskes olukorras. tänan, härra Milan Mon ja üheks minutiks saab sõna härra Elka Traui. juhataja, austatud kolleegid viimased äh, kuud on olnud väga pingelised ja dramaatilised Egiptuses. presidendivalimised toimusid paralleelselt äh, põhiseaduse ajal alaste aruteludega, parlament saadeti laiali ja järeldus on see, et äh, militaarrežiimi vastased võitsid valimised, aga paljudes valdkondades on ohjad endiselt sõjaväelaste käes hoolimata raskustest peame me nägema arengus ka positiivset. Euroopa Liidul on nüüd ülesanne anda oma panus demokraatliku üleminekusse. oluliseks väljakutseks saab olema Euro-, Egiptuse majanduse jalule aitamine. Äh, turism on alla käinud, välisinvesteeringuid ei ole, riigikassa on tühi ja mida plaanib teha kõrge esindaja, aitamaks kaasa Egiptuse majanduse arengule, mis on ka demokraatliku ülemineku tingimuseks. tänan, Elka Traui ja härra Karim, üks minut, palun. juhataja, suur tänu. tulin hiljuti tagasi külaskäigult Egiptuses, kus äh, teiste kolleegidega me käisime seal enne valimisi ja loomulikult olukord oli väga keeruline. seal äh, on äh, võimumängud relvajõudude ülemkogu ja teiste vahel, põhiseadus üleminekuperioodis. kohtusime valitud parlamendiliikmetega, kui me seal käisime ja mulle tundus küll, et äh, need äh, parlamendiliikmed ei taga õiglast äh, demokraatiale üleminekut, ma olen mures vähemuste ja naiste õiguste pärast. ja milline on siis Egiptus praegusel hetkel? selline, et me peame teda toetama, aga mitte niimoodi, et need, kes on võimul, saavad nullida need, kellel on alternatiivne nägemus. me peame toetama isikuid, äh, kes soovivad esi-, ehitada üles äh, ühiskonda, mis äh, põhineb inimlikel väärtustel, härra Pödering kõneles kristlasena, mina vastan talle moslemina, et me peame toetama pluralistliku demokraatliku Egiptuse ühiskonna arengut. tänan, härra Karim, järgmisena härra Vigenin, kaks minutit. tänan, juhataja austatud kolleegid, algusest peale me teadsime, et Egiptuse areng, äh, üleminek äh, saab olema pikk, äh, käib üles-alla, praegu on meil siin jõudude jagunemine, relvadude ülemkogu, islamistlike ja mitte-islamistlike parteide vahel valimised on näidanud, et demokraatlikel ja mõõdukatel jõududel on enamus Egiptuses, aga nad olid väga lõhenenud ja ma usun, et nad on saanud sellest oma õppetunnid. president Morsi tunneb endal suurt vastutust hoida rahvas ühtsena, kaitsta vähemusi ja tagada rahumeelne demokraatiale ülemineku protsess Egiptuses, me peaksime andma talle võimaluse tunnustama teda stabiilse elemendina Egiptuse ühiskonnas ja me peame tunnustama tema poolt tehtud esimesi samme. nüüd tuleb keskenduda järgmisena parlamendivalimistele, peame toetama liberaalseid ja sekuraalseid parteisid, vältimaks äh, islamistide, eriti salafistide suurt võitu. oluline on survestada relvajõudude ülemkogu, nii et äh, nad valmistaksid ette oma võimult lahkumise. võim peaks olema rahvaste kätes, nõukogu komisjon, meie uus naabruspoliitika, me kõik koos peaksime panustama sellele üleminekule, andma oma panuse riigi majanduse sotsiaalarengusse ja meid ei tohiks äh, häirida see fakt, et äh, president esindab moslemi vennaskonda. peame kõiki võimulolijaid ja ka teda hindama lähtuvalt nende tegudest, mitte nende poliitilisest ja ajaloolisest taustast ja meie eelarvamustest. suur tänu, kolleeg Vigenin ja nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde. ja annan siinkohal sõna esimesena härra Hauitile tänan, mul on hea meel anda oma panus sellesse arutelusse. ma usun, et me paljud kartsime Egiptuse presidendi valimistulemusi, me kartsime, et sellega kaasneb hääletustulemuste moonutamine, manipuleerimine ja paljud kolleegid, kes sõna võtsid, ütlesid, et üleminek selles riigis on leidnud nüüd aset ja seda me peaksime tervitama sõltumata sellest, millist poliitilist parteid me toetame. ja kui valimised oleksid läbi kukkunud, siis oleks Araabia kevad saanud tugeva tagasilöögi, aga nii see õnneks ei läinud Egiptuses. ma olen kohtunud moslemi vennaskonna liikmetega Kairos ja nad ütlesid, et nad on pühendunud pluralistlikule demokraatiale on kaitsev vähemuste õigusi ja ma arvan, et me ei peaks võtma agressiivset äh, seisukohta nende suhtes, nad ei esinda agressiivset islamit, me ei pea loomulikult olema naiivsed, aga peaksime lähtuma nendest lubadustest, mis nad meile on andnud, jätkama koostööd Egiptusega ja jätkuvalt toetama ka Araabia kevadet, tänan! suur tänu, kolleeg Howitt! ja proua Sargentini saab äh, viimasena sõna vaba mikrofoni raames. tänan. mul on teile palve, härra juhataja. me kiidame Egiptuse valimisi, me kiidame seda, et meil on esimene vabalt valitud äh, president härra Morsi ametis, aga enne kui ta sai ametisse asuda, võtsid relvajõud talt äh, palju pädevusi ära ja meie parlament peaks äh, kiiresti kutsuma härra Morsi külla, nii et ta saaks kõneleda meie ees, niimoodi, et me saaksime saata signaali Egiptusesse, näitamaks, et me kõneleme ausalt ja vabalt valitud äh, rahvaesindajatega ning et me näeme temas oma läbirääkimiste partnerit ja et selleks partneriks mitte ei ole Egiptuse relvajõud. kui me sellise sammu astuksime, siis ma usun, et äh, me tugevdaksime nii presidendi kui ka Egiptuse rahva seljatagust. tänan kolleeg Sargentini, vaba mikrofoni voor on käesolevaga läbi ja arutelude lõpus annan sõna härra Mavrojanisele, palun. Thank you, Mr President. Äh, suur aitäh, härra juhataja tahaksin öelda mõned äh, sõnad äh, nende märkuste kohta, mida austatud Euroopa Parlamendi liikmed äh, on teinud. kõigepealt, mis puudutab välisrahastuse saanud vabaühenduste vastast rünnakut, see on väga suur murepunkt, vabaühendused on kõikides demokraatlikes modernsetes ühiskondades väga olulist rolli mängivad. teatavasti on ühiskonnale tugi ka Euroopa naabruspoliitika oluline nurgakivi. Euroopa välisteenistus on seda teemat väga lähedalt jälginud, kõrge esindaja Ashton on väljendanud oma sügavamat muret piirangute kohta, mis vabaühendustele on ähm, aset leidnud äh, Egiptuses ja seda kahes avalduses äh, siin parlamendi ees. seda äh, teemat jagat-, jätkatakse ka kahekümne seitsmenda veebruari ähm, välisministrite kohtumise järeldustes ja meie kindlasti ei saa lubada, et vabaühenduste vastu on selline rünnak algatatud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta veebruaris oleme me ka Välisministeeriumile oma muret väljendanud ning palunud eh, nende uurimiste edasilükkamist vabaühenduste liikmete kohta niikaua, kui uus seadus on vastu võetud. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aprilliks on see kohtuotsus edasi lükatud eh, ning vabaühenduste liikmete reisimiskeeld on ära kaotatud. aga eh, süüdistusi ei ole kehtetuks kuulutatud, sellepärast ka Euroopa välisteenistus äh, pöörab kõige suuremat võimalikku tähelepanu nendele küsimustele, oleme lähedastes kontaktides eh, Egiptuse eh, kolleegidega, meie Ameerika partnerite ja vabaühendustega, selleks, et eh, jälgida, kuidas arengud edasi lähevad. mõningad teie hulgas rõhutasid ka seda, kui oluline on kahepoolsete lepingute kinnipidamisest Iisraeli ja Egiptuse vahel Äh, Lady Ashton hoiab äh, lähedalt silma peal kõikidel nendel teemadel, nagu te teate, siis uus Egiptuse president on öelnud, et teatud tingimustel ta hoiab nendest lepingutest kinni. me peame muidugi olema valvsad, aga me peame ka tunnustama, kui oluline on selline presidendipoolne avaldus. ma äh, lõpuks tahaksin tänada kõigi austatud liikmeid äh, selle arvamuste vahetuse eest äh, Egiptuse, pärast Egiptuse valimisi. ning äh, pärast parlamendi alamkoja laialisaatmist ning äh, sõjaväelise nõukogu mm, põhiseaduse loomist vajab olukord Egiptuses meie olulist panust. austatud parlamendiliikmed, ma usun, nii nagu teiegi, et Euroopa Parlamendil on väga oluline roll mängida, et toetada inimõiguste ning demokraatia arengut üle kõige, üle kogu maailma. selles äh, osas on Egiptus väga oluline äh, kontekst. Äh, kõik tuleb teha selleks, et demokraatlik siire toimuks ning et põhiõigusi ja inimõigusi austatakse ja inimõiguste olukorda hinnataks väga valvsalt. selles kontekstis, nii nagu president Pötteringi ütles ja ma tahaksin kogu oma austuse äh, teile avaldada ning äh, vabandust tõepoolest, äh, et minu meeled olid hajevil. me oleme püüdnud äh, kolleegiga siin läbi arutada, kuidas teie kommentaare äh, kõige paremini ära kasutada. aga äh, kõige olulisemat tähelepanu on vaja pöörata usuvabadusele, mõttevabadusele ning loomulikult naiste õigusi ei saa me jätta märkamata. Lady Ashtoni nimel saan ma teile kinna-, kinnitada, austatud liikmed, et Euroopa Liit pühendab väga palju tähelepanu Egiptuse küsimusele me ootame koostööd uue presidendiga ning äh, valitsuse asu-, äh, ametis asuva valitsusega, aitäh! suur tänu, härra Mavrojanis! arutelu on käesolevaga lõppenud, järgmine istung algab homme, neljapäeval, viiendal äh, juulil kell üheksa null null, päevakord on avaldatud ja see on kättesaadav Euroopa Parlamendi koduleheküljel.